nüüd on meil sellega lõppenud, järgmine istung toimub homme, neljapäeval, seitsmeteistkümnendal detsembril kaks tuhat üheksa kella üheksast kuni kella üheni ja kella kolmest kella viieni. ja päevakord on juba üleval eh, internetis, nii et lõpetame istungi.